et äh, ülemkogu, mis toimus siis seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal detsembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja kõigepealt saab sõna ülemkogu president Donald Trump. You, suur tänu, härra president. austatud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud. Te detsembrikuisel ülemkogul arutati kõigi suuremaid kriisiküsimusi, millega Euroopa Liit seisab silmitsi aastal kaks tuhat viisteist, on selleks siis äh, rände, pagulaskriis, äh, Brexit, reformi küsimused, kõiki neid küsimusi me arutasime ning saavutasime samm-sammuliselt edu, aga mitte veel piisavalt. kahtlemata aastal kaks tuhat kuusteist seisame me endiselt silmitsi samade väljakutsetega. meie kogukonnad ähm, seisavad silmitsi stressitestiga. kõige suuremaks väljakutseks on see, et meid äh, pannakse proovile korraga väga paljudes erinevates valdkondades. lubage mul tänasel päeval öelda selgelt välja, et ma ei puhka enne, kui me oleme leidnud lahendused kõikidele nendele probleemidele meie tugevus on meie ühtsuses ning Euroopa ühtsuse säilitamine on minu põhiülesandeks aastal kaks tuhat kuusteist. austatud parlamendisaadikud, lubage kõigepealt alustada rände- ja pagulaskriisist. see on eksistentsiaalne väljakutse Euroopa Liidu jaoks. nagu mäletate, olen kuid rõhutanud kohe rändekriisi algusest peale seda, et et pole head alternatiivi piirikaitsele. see on sine qua non tõhusale, igasugusele tõhusale rändepoliitikale oluline eeltingimus. kui me ei suuda Euroopa välispiire tõhusalt kaitsta, siis oleme poliitilise liiduna läbi kukkunud. pärast detsembrikuist ülemkogu võime olla pisut optimistlikumad riigipeade valitsusjuhtide arutelud eh, keskendusid sellele, kuidas oleks võimalik välispiiride kaitset parandada. kõik rõhutasid seda, et Schengeni kaitse nõuab raskeid otsuseid. leppisime kokku, et töötame välja eh, komisjoni ettepaneku selleks, et tugevdada välispiiride kaitset, eh, luues Euroopa piirivalve. see on Hollandi eesistuja prioriteediks ning juuniks ülemkogus tuleb jõuda poliitilisele kokkuleppele. kokkulepe suurendada eh, Frontexi eh, kiirpiiri reageerimisüksuste eh, arvu on järgmine samm, mis näitab, et me liigume õiges suunas meie välispiiride kaitse küsimuses vaatamata poliitilistele edusammudele tuleb möönda, et on selgeid vajakajäämisi paljudes valdkondades, hotspotides, pagulaste ähm, skriinimisel, tagasipöörde, pöördumise küsimuses. Türgi tegevuskava on paljulubav, aga tulemusi tuleb meil alles näha. jagan peaminister Rütte aru saama, et meil on vaid kaks kuud selleks, et asi kontrolli alla saada. statistika jõuluajal ei olnud julgustav, üle kahe tuhande inimese on saabunud Euroopa Liitu iga päev, need on Frontexi andmed. märtsikuisel ülemkogul on viimane võimalus näha, kas meie strateegia tegelikult ka toimib ja töötab. kui ei toimi ja tööta, siis me seisame silmitsi selliste tagajärgedega nagu Schengeni lagunemine. ma olen kindel, et selline alternatiiv ei ole meeldiv, seetõttu kutsun üles liikmesriike täielikult strateegiat rakendama. austatud parlamendisaadikud, pöördun nüüd Ühendkuningriigi küsimuse juurde. detsembris riigipead, valitsusjuhid konstruktiivselt ja sisuliselt arutati, arutasid Ühendkuningriigi küsimust. peaminister Cameron tõi välja omapoolse seisukoha, eriti selles osas, mis puudutab vaba liikumist seda, mis puudutab nelja-aastast äh, piiri ja äh, alternatiivseid lahendusi, äh, millel kõigil on ühine eesmärk. riigipead ja valitsusjuhid väljendasid muret erinevates küsimustes, aga näitasid üles valmidust otsida kompromisse. selle positiivse arutelu tulemusena leppisime kokku, et jätkame tööd selleks, et leida lahendused äh, kõikidele küsimustele, mille peaminister Cameron on tõstatanud. Ähm, suveräänsuse küsimus, konkurentsivõime, toetuste, vaba liikumise küsimused. kuidas ähm, jätkata tööd kõikides nendes küsimustes, see seisab meil ees, need arutelud. palun äh, komisjoni töötajaid ähm, tegema tööd selleks, et leida lahendused ning äh, tulevasel ülemkogul esitan ettepaneku kõikidele Euroopa Liidu juhtidele Ühendkuningriigi küsimuses. tahaksin rõhutada kohe algusest peale, kohe läbirääkimiste algusest peale olen selgelt öelnud, et põhiväärtuste osas nagu mittediskrimineerimine ja vaba liikumine me kompromisse ei tee. samas annan endast parima, teen kõik, mis võimalik selleks, et leida rahuldav lahendus mis sobiks ka brittidele. referendumi tulemus on vähem prognoositav kui kunagi varem. aeg on oluline faktor, seetõttu teen tugevat tööd selleks, et jõuda kokkuleppele juba veebruaris. seda ei ole kerge saavutada, aga see on võimalik. austatud parlamendisaadikud, ülemkogu arutas ka terrorismivastast võitlust Pariisi terrori valguses. see õudne terrorirünnak suurendas Euroopa valmisolekut võidelda terrorismi vastu. riigipead ja valitsusjuhid jõudsid kokkuleppele töötada välja operatiivpoliitikat, jagamaks luureteavet, teavet välisvõitlejate kohta Schengeni ja Europoli kaudu ja tegemaks koostööd liik-, liikmesriikide ametiasutuste vahel julgeoleku teenistused peavad ühised ohuanalüüsid läbi viima selleks, et vältida tulevasi rünnakuid. Euroopas on juba märkimisväärselt suurenenud teabevahetus välisvõitlejate osas, uue terror, terrori vastu võitlemise keskuse kaudu, kuhu kõik liikmesriigid panustavad, andes omapoolseid andmeid. ilma selleta ei õnnestu meil toime tulla ohuga ning tulevaste rünnakute tõenäosus jääb endiselt väga kõrgele tasemele. kutsun kõiki liikmesriike tegema täielikku koostööd. austatud kolleegid, ülemkogul oli riigipeadel valitsusjuhtidel võimalus hinnata ka Energialiidu ülesehitamise küsimusi riikidevaheliste ühenduste loomine gaasi- ja elektrituru raames on näinud edusamme, eriti nendes riikides, kes senini on olnud isolatsioonis. energialiidu kontseptsiooni välja pakkudes, olles peaminister, oli see üks minu suurimaid eesmärke on tehtud selgeid edasiminekuid, aga vaja on teha rohkem. ülemkogu kutsus üles looma kõik vajalikud õigusaktid, mis aitaksid kaasa gaasiturgudel läbipaistvust tekkimisele. rääkides Energialiidust, pidasid riigipead mõttevahetuse Nord Stream kaks projekti osas, oli neid, kes olid väga kriitilised ja arutati ka tingimusi, mis peavad olema täidetud suurte energiataristuprojektide puhul. korrutasime üle, et kõik energiataristud peavad olema kooskõlas Energialiidu eesmärkidega. mainin siin ilmselgeid kohustusi, et iga projekt peab vastama kõikidele Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele, sealhulgas kolmanda energiapaketi nõuetele. Need on selged eeltingimused saamaks toetust Euroopa Liidu institutsioonidelt ühtset ja see kehtib ühtemoodi kõikide liikmesriikide puhul, saamaks nii poliitilist kui rahalist toetust. nüüd on pall Euroopa Komisjoni väravas, samas poliitilised suundumused on selged, nii nagu me oleme kuulnud seda ka Euroopa Parlamendilt kiideti president Hollandi ja avaldati tunnustust talle COP kahekümne ühe korraldamise eest, mis tõi kaasa ajaloos esimese ülemaailmse kliimakokkuleppe. oleme kutsunud üles komisjoni ja nõukogu eh, hindama, mida see kokkulepe toob kaasa meie enda energia- ja kliimapoliitika jaoks tulevikus. lõpetuseks, mis on kindlasti sama tähtis, arutas ülemkogu ka majanduslikke väljakutseid äh, juhid tegid kokkuleppe jätkata tööd viie presidendi aruande põhjal, isegi kui hetkel on kõige suuremaks kriisiks Euroopas rändekriis, ei tohi ära unustada Euroopa Majandus- ja Rahaliidu reformide olulisust, paluti liidritel teha kiiret tööd erinevates valdkondades, sealhulgas Pangandusliidu küsimuses ülemkogu rõhutas muuhulgas ka seda, kuivõrd oluline on süvendada ühtse turgu põhivaldkondades, loomaks digitaalse ühtse turu, kapitalituru, see, need on meie jaoks prioriteetsed valdkonnad. austatud parlamendisaadikud, lõpetuseks tahaksin teid eh, hoiatada väga murettekitava retoorika eest, mis puudutab Euroopa tulevikku. ei naiivsus ega äärmuslik pessimism ei too neid tulemusi, mis Euroopal on vaja. Euroopas me peame jääma nii realistlikuks kui usaldama nii oma väärtusi kui uskumusi. tuletan meelde eh, siin ühte kuulsat eh, tsitaati, et tsivilisatsioonid Eh, surevad enesetapu tagajärjel, mitte mõrva tagajärjel. Euroopa on tugevam, kui te usute, meil on suutlikkust ja avalik mandaat selleks, et kõik vajalik ära teha palju,. palju-palju tänu, aitäh, austatud president! aitäh, härra Tusk ja nüüd saab komisjoni nimel sõna komisjoni president härra Juncker. lugupeetud president lugupeetud daamid ja härrad. see, mida ütles ülemkogu president oma sõnadega ja kui ma peaksin nüüd kahe sõnaga kokku võtma viimase ülemkogu järeldused, siis ränne, terrorism, majandus- ja rahaliit, Ühendkuningriik Äh, välissuhted, siis äh, tegemist on suurepärase kajastusega Euroopast, äh, mis on hetkel kriisis. me oleme viimastel kuudel rääkinud väga palju Kreeka kriisist, põgenike kriigis, kriisist ja teistest kriisidest. ja tegelikkuses Euroopa iseenesest on mitmete kriiside keskel, see on väga keeruline ja mitmetasandiline me tulevad nii väljaspoolt kui ka Euroopa Liidu siseselt ja kerkivad esile üheaegselt. me oleme ilmselgelt väga keerulises olukorras, mis nõuab äh, egoismi ja natsionalismi ületamist ning Euroopa alustalade tugevdamist ning solidaarsuse ülesnäitamist me suudame seda teha, kui me seda soovime, me suudame tagada vastutustundliku ja solidaarse Euroopa reaktsiooni nendele kriisidele, mis meie ees on. me saame seda teha ja me peame seda tegema. sellepärast, et ainult solidaarsusega on meil võimalik ületada need kriisid ja see on täiesti vältimatu, juhul kui me soovime säilitada need eelised, mis meil senini on näiteks meie siseturg, eh, Schengeni ala eh, ja asendamatu on see, kui me tahame eh, luua need elemendid, mis hetkel on veel Euroopa projektist puudu. me juba tutvustasime kõiki neid vajalikke elemente, mida meil on vaja tõhusalt ja kiireloomuliselt rakendada põgenikekriisi osas. liikmesriigid on asunud tegutsema kui nad oleksid paremini tegutsenud, oleksime paremas olukorras. ja sellepärast, kui ma kuulen, et öeldakse, et ei ole Euroopa reaktsiooni põgenikekriisile, siis on see nii vale kui ka õige. see on vale sellepärast, et komisjon, tehes äh, arukalt koostööd koos parlamendiga, on loonud vajalikud elemendid reaktsiooniks ja see vastab tõele sellepärast, et meil oleks vaja tõhusaid ja konkreetseid result-, tulemusi Äh, kui, ja seda saame teha siis, kui kõik äh, riigid reageeri-, reageeriksid. mõned on väga kiiresti hakanud äh, kritiseerima Euroopat, Brüsselit, öeldes, et Brüssel peab vaatama peeglisse ning nentima, et jah, Brüssel on nemad ise, need on liikmesriigid, need on need konkreetsed valitsused. see, et Euroopa Liit ei ole tegutsenud, tuleneb sellest, et ei ole konkreetseid otsuseid vastu võetud liikmesriikide poolt nii nagu ülemkogu president ütles, siis kõik sõltub liikmesriikidest. see, mis puudutab esmaseid vastuvõtukeskusi ja ümberpaigutamise, ei, see ei ole piisavalt kiiresti toimunud ja need muutuvad tõhusaks siis, kui me suudame neid õigesti korraldada. ja ma tahaksin veel kord parlamendile meelde tuletada, et me peame äh, saavut-, me saavutasime konkreetse kokkuleppe, mis puudutab äh, piirivalve osas ühine piir, ühine korraldus. kui me seda ei saavuta, siis äh, Schengen ei tule sellest eluga välja. üks Euroopa, kus on sisepiirid praegusel hetkel, kus tänapäeva noored ei ole seda oma silmaga näinud. ja selge on see, et me ei tohi selleni minna sisepiirid, Erasmus, internet on asjad, mis omavahel kokku ei käi. ma ei ole kindel, mis, kuidas see mõjutaks neid inimesi, kes piiriüleselt igapäevaselt tööl käivad, kui Schengeni ala lõpeb. see mõjutab otseselt ka transpordiettevõtteid, kes ju ei soovi samuti selliseid kaotusi kanda meil on kakskümmend kaheksa miljonit äh, reisi iga-aastaselt, viiskümmend seitse miljonit üle piiri liikumist, see kõik maksab väga palju. Schengeni äh, puudumine äh, omaks väga suurt hinda ja mõjutaks usaldust, see läheks vastuollu majanduskasvuga, töökohtadega ja me peame tegema kõik selleks, et piita, päästa Schengeni ala. ja me teame, et see peab toimima läbi Euroopa tasandi poliitika komisjon teeb oma ettepanekuid, rände osas on need tehtud ja lisaks äh, Dublini reeglite läbivaatamine seoses varjupaiga taotlejatega dann reicht es nicht nur sie von unserer seite aus zu betrachten. man muss die grenzen der anderen me ei peaks piire vaatama mitte ainult Euroopa perspektiivist, me peaksime vaatama oma piire ka teisest vaatevinklist, ka sõjalisest vaatevinklist. ja pilt, mida me näeme, on hoopis teistsugune, me peame iga päev töötama me ei pea mitte ainult suuri sõnu tegema, deklaratsioone koostama, vaid meil tuleb tõesti konkreetselt käed külge lüüa. meil on vaja seal äh, tekke, äh, ahjusid, äh, radiaatoreid ja nii edasi. täpselt samamoodi teeme me ka koostööd Türgiga. Türgi on teinud esimesi samme õiges suunas selleks, et ühistegevuskava hakata rakendama viisum, viisakohustus kolmandatest riikidest äh, kodanikele, kes tulevad läbi Süüria ja muud sammud, mida on hakatud sisse viima. kuid sellegipoolest on väga palju veel vaja ära teha selleks, et põgenikevoogu kestlikult vähendada. ühine tegevuskava tuleb rakendada sajaprotsendiliselt ning võimalikult kiiresti mulle ei meeldi kõik need pealkirjad, mida ma iga päev loen. aga mul ei ole mitte midagi nende vastu, kus räägitakse raskest tööst, mis toob endaga kaasa häid tulemusi. kliimakohtumise ajalooline kokkulepe näitas, et Euroopa Liit on võimeline maailma tasandil juhtohjad enda kätte võtma. Pariisis Euroopa Liit võitles äh, äh, suurte eesmärkidega ja õiguslikult siduva kokkuleppe eest ja selle me just saavutasimegi, kuid tegelik töö algab alles nüüd, analüüsime praegusel hetkel Pariisi kokkulepet selleks, et me saaksime teha järgnevaid vajalikke samme samal ajal liikmesriigid peavad äh, jätkama eeskujuks olemist ja äh, sätete rakendamist selleks, et meil oleks võimalik kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke saavutada. mis puudutab Ühendkuningriigi suhted Euroopa Liiduga, siis ülemkogus toimus konstruktiivne arutelu nelja erineva ettepaneku üle, mida Ühendkuningriik on meile esitanud. ütlen seda, mida olen ka varem öelnud, ükski nendest valdkondadest ei ole lihtne lahendada. me vaatame kõiki küsimusi tõsiselt. aga tahaksin ka toonitada, et komisjon soovib äh, Ühendkuningriigi jaoks õiglast kokkulepet. Euroopa Liit on tugevam, kui Ühendkuningriik on selle liige ja ka Ühendkuningriik on tugevam, kui ta jääb Euroopa Liitu. just sellepärast ma arvan, et see kokkulepe, mida me soovime saavutada, peab olema õiglane ka Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast komisjon teeb koostööd äh, ülemkogu kolleegidega selleks, et saavutada see eesmärk. lõpetuseks, härra president, tahaksin kiita veel kord selle parlamendi tööd. olen nüüd üle kaheteist kuu jälginud selle parlamendi tööd ja mul tuleb tooni, tunnistada, et meie koostöö kannab häid vilju. parlament on komisjonile aidanud häid tulemusi saavutada, kui oli vaja, seda ka kiiresti, tõsiselt äh, ja alati on parlament olnud kohal ning aidanud meid. suur tänu selle toetuse eest ja olen veendunud, et me saame jätkata samas vaimus nii sellel aastal kui ka järgnevatel aastatel, aitäh! aitäh, härra president, nüüd Euroopa Rahvapartei nimel saab sõna nende esimees, härra Veeber, palun. lugupeetud presidendid, kallid kolleegid, kui vaatame kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse, siis on täiesti selge, et inimesed kardavad terror, rändeküsimused, majanduse areng, nii Jean-Claude Juncker kui ka härra Tusk tõid välja kõik need kriisid, mille ees me seisame aga sellegipoolest tahan tagasi tulla selle juurde, mida ütlesin detsembrikuus selles saalis. mõelgem meie edulugudele. Te, julgustagem inimesi, öelgem, et meil on võimalik üheskoos Euroopa üles ehitada. näen siin Federica Mogherinit istumas. ma olin paar päeva tagasi väga uhke Euroopa poliitik, kui nägin teid koos Iraani välisministriga selleks, et tutvustada Iraani kokkulepet. Te nägid, näitasite selgelt, et meie Euroopa Liit anname oma panuse maailma rahuks, et tuumarelvasid enam ei toodeta eesmärk, see oli suureks eduks Euroopa jaoks, aitäh teile selle eest! reedel komisjoni esimeest äh, konverentsilt kuulsime numbreid selle kohta, mis iseloomustavad Junckeri äh, kava. tuhanded ettevõtted saavad kasu nüüd nendest miljarditest, mis me eraldasime samamoodi ka kliimakokkulepe Pariisis on üle-euroopaliseks eduks ja on tähtis, et me meenutame seda, kui me soovime inimesi veenda oma projekti õigsuses. detsembrikuus, ja see on nüüd teine punkt, mille tahtsin tõstatada, oli keskseks ka arutelu Ühendkuningriigi ümber. ma arvan, et David Cameron ülemkogus väga positiivselt esitas oma ettepanekuid ja väga paljud samastusid nende ettepanekutega paljud ettepanekud, mida Cameron välja tõi, on tegelikult ettepanekud, mis aitavad Euroopat parandada, kui me seda kõike üheskoos teeme. see, mida ta ütles konkurentsivõime, innovatsiooni, parema õigusloome kohta, selle kohta, et me peaksime rohkem ära tegema suurtes küsimustes ja vähem väikestes, Rahvapartei toetab teda selles sajaprotsendiliselt ja me soovime olla edukad raskemaks läheb siin sotsiaalteenuste eh, ja toetuste ärakasutamise lahendamise küsimus. jah, selle vastu tuleb võidelda ja Rahvapartei ütleb selgelt, et nad ei ole valmis sellega, et diskrimineeritakse Euroopa kodanikke. on veel üks põhimõtteline küsimus, mis Briti arutelus minu arvates on väga tähtis sest Londonis räägitakse väga palju sellest, et äh, liit peab muutuma üha tihedamalt seotuks ja ma saan aru, miks selle pärast muretsetakse, et üha rohkem pädevusi läheb Brüsselisse, üha rohkem võimu läheb Brüsselisse, saan aru, et ollakse kriitilised. aga palun lugege ka kogu see tekst läbi, siin räägitakse, et tegemist on inimeste üha rohkem seotud liiduga, mitte Brüsseli või riikide liiduga. tegemist on inimeste liiduga ja see tegelikult väga hästi toob välja selle, mis on Euroopa. pärast sõdu öeldi, et meil on vaja inimesed kokku viia, inimesed tihedamini kokku viia, just sellepärast ma ka Briti arutelus ütlen alati, et lugege kogu seda teksti, sest see tegelikult väga hästi kirjeldab seda, mida me saime õppida sõdadest sellel mandril kolleegid, veel kolmas punkt, mis on väga tähtis, rändeküsimused. rahvapartei jaoks on põhimõtted selged, kui Süürias valitseb sõda, kakssada viiskümmend tuhat inimest on seal surma saanud, siis peab meie mander aitama. me ei saa siin piire kinni panna ja öelda, et me ei aita, see ei ole vastuvõetav. teiselt poolt teame me aga, et need numbrid, mis meil väga paljudes valdkondades on ette näidata, on liiga kõrged, me ei saa Ähm, selle ülesandega hakkama ja meil on vaja neid numbreid vähendada kallid kolleegid, tahan oma fraktsiooni nimel selgelt öelda, et meil on väga hea meel, et komisjon on nüüd terve rea õigusloomelisi ettepanekuid teinud. meie oleme valmis komisjoni presidenti aitama kiiresti need ettepanekud läbi vaatama ja näitama, et Euroopa tegutseb kiiresti. praegusel hetkel on vaja loodud õigusloomet hakata ka kiiresti rakendama kolleegid, kui me räägime siin ühe koma ühest miljonist inimesest, kes on jõudnud minu koduriiki Saksamaale, üks koma üks miljonit eelmisel aastal ja kui ainult nelikümmend protsenti nendest on süürlased, siis tuleb meil tõesti hakata seadusi rakendama ja hoolitsema selle eest, et need, kellel ei ole põhjust põgeneda, et neid ei võetakse Euroopa Liidus vastu, et nad saadetakse tagasi. teiseks tuleb seadusi ka teistmoodi rakendada. kõik teavad, mis toimus Kölnis uusaastal. jah, kallid kolleegid, me soovime inimesi kaitsta, aga tuleb selgeks teha, et need, kes õigust rikuvad, kes äh, traditsioone rikuvad, kes ei ole valmis äh, tunnistama seda, et mehed ja naised on võrdsed, et nemad äh, ei saa jääda meie külalisteks ja et nad saadetakse tagasi. see on ka täiesti selge ja kallid kolleegid, peale selle tuleb meil ka aidata äh, asukoha ja lähteriike seaduste rakendamisel. kui me paneme näiteks ülemkogus pikka, et kolmsada miljardit läheb Türgile ja kui parlament kiiresti muudab eelarvet, siis me näeme, et mis teevad Euroopa institutsioonid, nad täidavad oma kohustusi, aga samal ajal Itaalia ei ole valmis, ainult vorst vorsti vastu on valmis neid summasid üle kandma, siis see kahjustab Euroopa Liidu usaldusväärsust, Euroopa Liidu juhtide usaldusväärsust ja sellepärast veel kord üleskutse teile, just Matteo Renzi käitumine kahjustab äh, meie usaldusväärsust ja usaldusväärsuse kadumine on tegelikult äh, vesi populistide veskile, populismi juurde, eks. usaldusväärsuse kaotamine on see probleem, mille pärast populism tõstab pead, meie oleme valmis vastuseid andma, nii et sellepärast käärigem käised üles ja alustagem tööd, aitäh! Uh härra Weber, äh, proua Grappini soovib teile küsimuse esitada, palun, proua Grappini. Äh, aitäh, härra Weber detsembrikuus esitasin siinsamas kojas küsimuse just selle kohta. Te ikka räägite siin ilusaid sõnu ja muudkui annate nõu kuid see, mida te praegusel hetkel ütlesite rändepoliitika kohta, äkki peaks ka proua Merkel oma rändepoliitika üle vaatama ja äkki peaks panema sellised tingimused paika nagu see, et meie kultuurist peetakse kinni, äkki oleks pidanud kohe alguses näiteks juba selle nõude ehitama, mis te arvate? jah, ma kutsun kõiki üles mõtlema selle peale, kuidas migratsiooniküsimusega edasi minna. ütlen täiesti selgelt, et kui Süürias, ja palungi kuulake mind, kui Süürias kakssada viiskümmend tuhat inimest on mõrvatud selle kodusõja käigus, kui nelikümmend miljonit neliteist miljonit inimest on sealt riigist äh, lahkunud, sest seal on sõda seal on pommirahe, siis Euroopa peab vastutama ja meie just kristliku mandrina peame neid inimesi aitama, kes sealsest piirkonnast põgenevad. see on kõige tähtsam. ja ma arvan, et just Poola peaks nüüd kuulama täpselt. Euroopal on ka öö, äh, piirid, me ei saa kõike ära teha, me peame täpselt paika panema, mis on meie võimekus ja seda tuleks väga tõsiselt arutada aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna härra Guerrero Salom, palun. suur tänu, lugupeetud president. viimase ülemkogu järeldused on toonud esile teatud probleemid ja, ja puudujäägid ja mitte sellepärast, et meil otsuseid ei oleks vastu võetud, vaid sellepärast, et ei ole teatud teemade või ei oleks teatud teemades kokku lepitud rände, migratsiooni ja rahaliidu osas on need otsused tehtud, aga kui vaadata juunikuiseid või oktoobrikuise või mitteametliku septembri-novembri kohtumise järeldusi, siis peab väga äh, lähedalt seda analüüsima ning vaatama, et järeldused ei ühti omavahel. ja jällegi äh, peaks lähtuma sellest samast protsessist, nõukogu valmistab ette järeldused, need võetakse vastu ja liikmesriigid lähevad oma pealinna tagasi, ignoreerivad või lihtsalt ei vii teatud otsuseid ellu, mis nõukogu on teinud ja see on see sisapose äh, äh, müüt, me näeme seda pidevat äh, tegevuse kordumist terrorismi küsimuses ei ole mingisugust otsust näiteks, mis puudutab äh, teabevahetust. täna hommikul ütles härra äh, Juncker, et me oleme, elame justkui aastas kaks tuhat üks, äh, kui rünnati New Yorgi kaksiktorne ja täna hommikul ütles härra Juncker samuti, et täna hommikul selleks, et terrorismiga võidelda, siis rändeteema, näiteks esmased vastuvõtukeskused ei ole veel käivitunud, meil ei ole vajalikku organisatsiooni ja moraalset äh, lähenemist või entusiasmi Euroopa Liidus seoses komisjoni otsuste elluviimisega. meil on vaja investeeringuid, investeeringuid selleks, et vähendada ebavõrdsust, aga ka see ei toimi Sisyfose e, müüd äh, mõistab meid taas sinna nõiaringi, kus me muudkui alustame jälle otsast peale. ja see hiljutine tsitaat ka, kui me ei väldi iseenda enesetapu, siis satume sinna sisupõse e, nõiaringi ja see on meie poliitiliseks surmaks. ja härra Van Orden, palun järgmiseks suur tänu, president, liiga tihti Euroopa Liit tunneb rohkem muret selleks, et endale rolli leida, et oma institutsiooni säilitada ja poliitilist integratsiooni edendada. üritab teha liiga palju ja lõpetuseks teeb liiga vähe või muudab olukorra halvemaks tegelikult on paljud probleemid, majanduslikud, poliitilised, julgeolekuprobleemid seotud Euroopa Liidu enda poliitikatega me tervitame teiste valitsuste toetust ja mõistlike liikmete äh, lähenemist äh, reaktsioonis meie peaministrile, meil on võim-, võimalust muutuseks, tuleks entusiastlikult äh, käsitleda meie parlamendisaadikud peaksid olema esimesed, kes mõistavad, et meie riikide kodanikud ei taha lähemat äh, liitu, nad tahavad, et on, oleks äh, riiklikud äh, valitsused, kes tegutsevad vastutustundlikult, et Euroopa Liit, mis kasutaks vähem raha ja teeks seda tõhusamalt. Nad tahaksid bürokraatia vähenemist ja kaubandus- ja konkurentsivõime barjääride eemaldamist ja kiiret tegutsemiseks, tegutsemist vabalepingute sõlmimiseks India ja meie Atlandi-üleste partneritega. Nad ei taha, et riike muudetaks äh, suure massilise teiste inimeste sissevooludega muudest kultuuridest ja kindlasti peaks toetuse süsteeme ümber kujundama ja tagama paindlikkuse äh, selleks, et peatada Euroopa Liidu reeglid äh, julgeolekukaalutlustel me peaksime mõistma, kui mõistlik on Cameroni poliitika olnud seoses põgenikega, mis probleemidega lähtes juba eos tegeleb, aidates neid põgenikelaagris ja vastu võttes piiratud arvu kõige haavatavamaid põgenikke. võib-olla komisjon peaks suutma leida võimalusi, kuidas neid motivatsioone vähendada ja lähtuda rahvusvahelistest seadustest, nii nagu põgenikukonventsioonist ja pagulaste ülemvoliniku teemadest, enamus põgenikke ei tule mitte Süüriast, nagu härra Veber ütles. terrorism on teine teema äh, rändest, kuigi mitte täiesti, äh, kuigi mingil määral seotud, PNR-lepe on väga oluline, aga meil on vaja minna veelgi kaugemale suur osa koostööst, mida me soovime, toimib paremini meie riiklike politsei ja julgeolekuasutuste vahel, aitäh! aitäh, härra Van Orden ja nüüd liberaalide nimel nende esimees härra Verhofstadt. suur tänu, kõigepealt pean ütlema, et ma kõhklesin veidi selles arutelus osalemisega, sest me kordame ennast äh, üha uuesti ja uuesti see on juba neljas või viies kord, kus meil toimub sarnane arutelu ja ma olen nõus härra Guerreroga, kes kasutas väga õiget äh, äh, võrdlust siin Sisyphose müüdiga, jah, me ütleme, et meil on vaja piiri- ja rannikuvalvet, kus on juba kuid, on komisjon äh, nõukogule ettepaneku teinud ja siiani ootame me seda samas kui kõik teavad, et esmane asi on jälgida, registreerida, kontrollida meie välispiiri, ja härra Van Orden üt-, kiidab siin härra Cameroni poliitikat põgenike osas, siis äh, äh, tulge minu või mõne teise vabatahtlikuga nendesse äh, põgenikelaagrisse, näiteks Calais või Dunkerkis, kus nad elavad mudas ja, ja lapsed on seal mudas, keda ei lubata Ühendkuningriiki, kuigi nende perad, pered seal elavad see on see niinimetatud äh, avatud poliitika konservatiivide valitsuse poolt ja see on tõeline häbiplekk, kui sinna minna ja vaadata, mis tingimustes need inimesed peavad elama. jah, sest tõesti on lihtne rääkida äh, nendest äh, piiridest, kui me vaatame seda, mis toimub Euroopa läänepiiril ja mina kardan, kardan seda, et ähm, mingi hetk meile, kuna meil ei ole juba Schengenit ei Taanis ega Rootsis, Austrias, Sloveenias, Ungaris, mis saab siis, kui homme Saksamaa samuti käitub? see võib tõesti osutuda Schengeni lõpuks, äh, see võiks olla Euroopa lõpuks, jah, võib-olla see ongi see, mida te tahate, te tahate oma Briti impeeriumi juurde tagasi pöörduda, mis enam ei eksisteeri, aga reaalsus on veidi erinev. reaalsus on selline, et äh, praegusel hetkel kõik äh, laguneb sellepärast, et liikmesriigid ei suuda piisavalt otsuseid vastu võtta mitte Euroopa Liidu tasandil, vaid nõukogu on see, kes taas kord kokku tuleb ja ma loodan, et iga kord nad teevad mingisuguse otsuse näiteks ähm, rannikuvalve ja piirivalve osas, rändepoliitika uue asüülisüsteemi osas ja ümberasustamismehhanismi osas, kohustusliku mehhanismi osas, aga mis toimub? kakssada üheksakümmend inimest on ametlikult äh, saja kuuekümnest tuhandest ümber asust-, paigutatud, nii nagu komisjoni ettepanek oli. ja kõik teavad, et isegi see on teoreetiline, sest reaalsuses on juba miljon põgenikku Euroopa Liidus ja meil on vaja uut süsteemi. seega pöördun teie poole, härra Tusk erakorraline kohtumine toimub vist kaheksateistkümnendal veebruaril Brexiti osas, mina teen uue ettepaneku. erakorraline äh, tippkohtumine põgenikekriisi osas, Brexit võib oodata äh, aprilli või märtsini. kõige olulisem teema, mis vajab lahendamist, on lõppude lõpuks teha otsus, igas punktis ümberpaigutamine, rändesüsteem, asüülisüsteem ja samal ajal E, eelkõige on vaja luua piiri- ja rannikuvalve see on minu arvates palju olulisem, kui nüüd hakata rääkima Brexitist. ja see võib olla tõesti võimalus, äh, aga me peame igal juhul, äh, võime jääda ilma Euroopata, kui me ei tegutse nii, härra Verhofstadt, nüüd võite siin ise vabalt valida, kelle küsimuse esimesena tahate kuulata, sest neid on väga palju. põhimõtteliselt kogu UKIP-i fraktsioon on, on tahtnud sõna saada, aga ma siis äh, järjest hakkan neile siis sõna andma. võtame järjest ette, esimesena soovis härra Patten sõna saada. Mr Verhofstadt härra Verhofstadt, me mõlemad lähtume erinevatest äh, vaatenurkadest, aga ma austan teid, äh, teie poolt, te olete äh, nii-öelda selge ja aus poliitikuna oma väljaütlemistes, tundub, et te usute sellesse, mida te räägite, te usute poliitilisse, majanduslikku lõimimisse, te teate, mida tähendab üha tihedam äh, Euroopa Liit ähm, kodanike jaoks. Äh, te ei e, tee silmi, et te ei tea, millest te räägite, aga ma tahaksin teada, et kui meie Ühendkuningriigis korraldame oma refe-, referendumi, siis tulge ja rääkige, miks me peaksime jääma Euroopa Liitu, et meil tekiks aus debatt ja selge debatt. härra Verhofstadt, palun. ja ma võtan teie kutse vastu. That ma tõesti usun, et eh, härra Farage'ile see muidugi meeldiks. aga tegelikult eh, tuleb minna veelgi kaugemale mõttetegevuses. milline on Ühendkuningriigi majandus ilma selleta, et ta on Euroopa Liidus? milline on Londoni City kaal, kui ta ei saa enam kaubelda euros seitsekümmend kaheksa protsenti kogu kaubavahetusest Londoni City's toimub eurodes ma usun, et Ühendkuningriik peab jääma Euroopa Liitu ja on täiesti hullumeelne mõelda, et ajalugu on võimalik tagasi pöörata ja jälle üksi hakkama saada globaalses tänapäevases maailmas, see ei ole võimalik. aitäh ja nüüd äh, proua Zuber kuue NGL fraktsiooni nimel. aitäh ülemkogu reaktsioon rändekriisile. põhimõtteliselt ähm, peaks olema suunatud sellele, et tugevdada väljasaatmispoliitikat. et tagasi saadetakse kõik need, kes ei, ei ähm, kvalifitseeru rahvusvahelise kaitse saamisele ja me peame rohkem tähelepanu pöörama hotspotidele, esmastele vastuvõtukeskustele, et tõesti kõik registreeritaks, kes kohale jõuavad ja need, kes ei saa varjupaika, need saadetaks tagasi. kolmsada miljardit Türgile selle eest, et nad pagulased jätaksid oma territooriumile. jumal ise teab, millistel tingimustel, kui ehm, inimväärsetes tingimustes Euroopa on tekitanud olukorra, ehm, kus segutakse üha rohkem Lähis-Idas, Aafrikas, mida siis ülemkogu otsustas, et Europolile antakse ja Frontexile antakse pädevusi juurde sisejulgeoleku valdkonnas. me peaksime pöörama pilgu kodanike poole, vaatama, mida nemad soovivad, tuleb inimestel, sisserändajatele luua legaalsed, turvalised võimalused siia tulekuks. aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Lunatšek. aitäh, härra president, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad äh, tribüünidel detsembrikuine ülemkogu tõi vähemalt välja valitsuste selge enesekriitika, et pagulaste voogude haldamisega ei saadud hakkama. nüüd võiks öelda, et kui saadi aru, siis peaks hakkama ka parandama, kuid nüüd äh, kuu ja päev hiljem saame me öelda, et pagulaste küsimuses haldamine ikka veel ei toimi, tegemist on katastroofilise olukorraga. Need kiirregistreerimisüksused ei toimi, asüülitaotlejate ümberpaigutamine ei toimi, sada kuuskümmend tuhat oli ette nähtud äh, ja kakssada üheksakümmend nendest on ümber paigutatud. ei aita sellest, et äh, kodanikud nüüd lihtsalt usuvad, et me saame üheskoos lahendusi leida härra Tusk, ma olen siin härra Verhofstadiga nõus, tõesti oleks hädavajalik, et järgmisel ülemkogul tõesti te ka ütleksite nõukogu liikmetele, et me oleme kõik üheskoos Euroopas, ei ole nii, et Brüssel on Euroopa. iga valitsus, iga liikmesriik on Euroopas ja ainult üheskoos saame selle probleemi lahendada. sest mis siis muidu juhtub, viime uuesti Schengeni piirid sisse, see on täielik tagakiusamise spiraal, ilmselgelt me kukume siis läbi, tegemist on natsionalistliku läbikukkumisega siis, mõtlen kas või oma koduriigi peale, Austria peale, tuleb ka Austria valitsust kritiseerida, äkitselt nüüd meie välisminister on hakanud täiesti küünilist mängu mängima asüülitaotlejatega, ta leiab, et mida äh, rohkem on piirid avatud, seda suurem on surve Kreekale, seda kiiremini saavad, saavutatakse ka uus lahendus. ei, meil on vaja kiiresti tõesti leida lahendusi, seda ka järgmisel ülemkogul ja ma arvan, et Brexit võib tõesti oodata. aitäh, proua Lunatšek ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Farage, palun. oota, ootasin, ootan tõesti, et Kiefer äh, Horstad tuleb Ühendkuningriiki, peab seal meiega debatti kirglikult et ja siiralt ja ma olen täiesti kindel, et äh, liberaaldemokraadid rõõmustaksid äh, kui nad seda kõike kuulaksid. eelmisest ülemkogust on nüüd äh, kulunud kuu ja selle kuu jooksul ei ole midagi ära tehtud. inimesed näevad, et Euroopa Liidu liidrid äh, lihtsalt lubavad, meil on Junckeri ühine varjupaiga äh, plaan, Merkeli plaanid, kõik need on läbi kukkunud tulevad meile siia inimesed erinevate taustaga, keegi neid ei kontrolli, ostavad meie ühiskondi, kuritarvitavad, teevad mis iganes, keegi ei võta midagi ette. mida me nägime uus aasta ööl Münchenis? raudteejaamas, raudteejaam sulgeti terroriohu tõttu, kardeti terroriste Süüriast, Iraagist, samas raudteejaamas septembris inimesed seisid seal ees plakatitega Tere tulemast pagulastele ja see, mis juhtus Kölnis, kus me nägime neid rahutusi, üle tuhande noore mehe tänavatel ründasid seksuaalselt, ahistasid naisi. see on äh, kõige häbiväärsem avalik sündmus, mida me kaasa Euroopas oleme näinud ja siis politsei ja press tegid katse selle kõik maha vaikida, isegi mõned Saksa poliitikud äh, on öelnud, et noored eh, sakslannad peaksid vaatama, mida nad endale selga panevad, enne kui tänaval läheme, häbiväärne. Eh, Egiptuses on sellised rünnakud tavapärased igapäevaelu osa, meil peaks olema julgus vähemalt saata välja sõnum, et selliseid rünnakuid ei aktsepteerita mitte kunagi üheski Euroopa linnas piirkonnas, me peame tegema kõik, mis võimalik, et see mitte kunagi enam ei juhtuks. nüüd järgmine ülemkogu, härra Cameron püüab äh, arutada mm, siis kompromissi küsimust saavutamiseks, kindlasti väike kompromiss leitakse äh, mingite sisserändajate toetuste üle ja et ta tuleb siis tagasi koju ja räägib äh, suurepärasest tulevikust Ühendkuningriigile Euroopa rüppes, aga mida ta ei suuda tagada, on piiride kontroll et need noored mehed, kes seekord olid Kölnis, et neil ei oleks lähiaastatel käes Briti passe ja nad ei ole kohal meil Ühendkuningriigis ja keegi ei tea, kuidas, mida nad siin teevad. Daily Telegraphist Alison Pearson ütles, et tema toetab Brexitit ja ütles, et pärast Kölni Euroopa Liidu referendum ei ole mitte millestki muust kui Briti naiste julgeolekust. nii et Euroopa tuleb tõesti hääletada meie tütarde ja tütre-tütarde nimel, et nad saaksid rahulikult käia tänavatel, nii et enam ei ole küsimust, mida teha, vastus on selge, ma loodan, et kõik hääletavad lahkumise poolt. mul on teile järgmine palve. proua Lunatšek, teil oli sinise kaardi küsimus enne, aga selles äh, tulises arutelus jäi see mul kahe silma vahele. aga härra Farage enne, härra Verhofstadt soovib teile ka küsimuse esitada. ja UKIP-il on äh, selline nii-öelda püha eelisõigus kasutada ühte keelt ja seksuaalne ahistamine on ka nende ähm, parteis väga levinud, võib-olla ei peaks sellel teemal sõna võtma. jah, tuleb äh, ikkagi siin kojas äh, käituda aupaklikult ja, ja austama üksteist äh, mitte siin suvaliselt sõimama. Te ei ole mulle andnud võimalust seda veel öelda, aga te ise tegite seda väga kiiresti, võtsite ise sõna härra Verhofstadt kohe kindlasti teab, miks ta just ütles seda, mida ta ütles äh, seksuaalse ahistamise kohta teie parteis. kui ta seda nüüd põhjendab, siis on äh, hästi, kui ei, siis äh, uurime seda, panime selle kirja, aga nüüd proua von Storch, teie soovisite sõna saada selleks, et proua Lunatšekile küsimuse esitada Herr Schulz, das ist richtig. härra Schulz, just nii. proua Lunatšek, lühikene küsimus teile. Austria ja Saksamaa kohta, mis te arvate, mis numbritest peaks Saksamaa oma piirid kinni panema, kui palju migrante peaks me vastu võtma, tahan teada numbrit. miljoniteks võite nad küll ümardada proua von storch te teate väga hästi et see küsimus numbrite kohta ei toimi kuidas teie seda siis teeksite, kui teie, ma loodan, et te ei ole kunagi olukorras, aga jah, kui te olete valitsuses ja miljon on vastu võetud ja kas te siis miljon ja esimese saadate tagasi ja saadate piirivalvurid püssidega piirile või mida? aitäh ja järgmisena ENF fraktsiooni nimel proua Meier, palun aitäh, härra president. ülemkogu tulemused eelmisel aastal ei erine kümnetest eelnevatest jällegi sümboolsed meetmed pandi paberil kirja, kuid ainus lahendus rändesurvele oleks piiride kinnipanemine ja Euroopa Liit ikka ei ole veel sellest aru saanud. seda on näha ka, kui loeme eelmiste nädalate uudised. üle eh, kolmekümne ühe tuhande inimese on tulnud üle Vahemere Euroopasse jaanuarikuus, see on kolm korda rohkem kui varasematel aastatel. peale selle toimusid massiahastamised Kölnis, Rootsis, Belgias, Austrias, Istanbulis. üks eh, Süüria põgenik eh, lasi ennast õhku ja oli väga palju Äh, ohvreid peale sellega Dortmundis äh, rünnati transseksuaalseid inimesi Brüssel aga ütleb, et meil on vaja rohkem varjupaigataotlejaid, veel rohkem terroriste ja see tähendab seda, et meil on veel rohkem rünnakute ja ahistajate ohvreid. minu partei, Vabaduspartei soovib, et äh, piirid pandaks kinni, me soovime oma riiki Hollandit kaitsta, me soovime tagada vabadust ja heaolu ja me ei luba midagi, mis ei lase meil seda eesmärki ellu viia. aitäh, proua Meier ja järgmisena saab mitteühinenute nimel sõna härra Sarjanopoulos, palun ülemkogu järeldustest võib lugeda kogu aeg ühte ja sama asja äh, majandus- ja rahaliidu süvendamine, ühine poliitika selleks, et kapital õitseks ja ikka ja jälle räägitakse pensionite kärpimisest, sotsiaaltoetuste kärpimisest ja sinna lisaks pannakse veel imperialistlik sekkumine, sõda, terrorismivastased strateegiad ja uute turgude ning energiaallikate okupeerimine, see teeb endaga kaasa vaesuse, sõjad ja rändevood. otsustati, et nüüd tuleb midagi ette võtta põgenike küsimuses, et tuleb luua kiirregistreerimiskeskused. ja nüüd on nii, et enamus uppub kas Vahemerel või siis jääb ikkagi Kreekasse praegusel hetkel räägitakse rannikuvalvest, piirivalvest, kuid seda, eh, nad ei saa tegutseda, kui vastav riik ei ole andnud luba. on täiesti selge, et Kreeka solidaarsust on rünnatud eh, vabandust, Kreeka suveräänsust on eh, rünnatud. peame mõtlema ka selle peale, mis toimub Türgis. me näeme, et kapitalismil toetav Euroopa ei muutu, näeme seda iga päev, rahvad peavad midagi ette võtma, ainult siis on meil võimalik seda olukorda muuta aitäh, kas sain õigesti aru, et te soovite kodukorda puudutava küsimuse esitada, härra Verhofstadt? Te esitasite mulle küsimuse ja ma vastan teile, et kui te Äh, Google'i otsingumootorisse panete UKIP ja harassment ingliskeelne sõna, siis saate ka vastuse oma küsimusele. aitäh teile selle eest. ja nüüd saab äh, Rahvapartei fraktsioonist sõna härra Lamassuur, palun. suur tänu, lugupeetud president. me peame olema ausad, seoses rändekriisiga oleme me kõik ebaõnnestunud, liikmesriigid kõigepealt kõige suuremad, kõige väiksemad, kõige avatumad, kõige suletumad riigid, mis on väljaspool Schengenit kui ka need, kes on Schengenis, Euroopa Liit ise, eh, ümberpaigutamise mehhanism eh, puudutab ainult kümne protsenti neid põgenikke ja nagu siin ka öeldud, siis sellest on ellu viidud ainult eh, väga väike arv ja väljakutsed on selged, et natsionalistlik egoism ei toimi, see ei ole enam variandiks, liikmesriigid ei saa ühelt poolt äh, uskuda, et nad võivad äh, naabrite kaela probleemid veeretada ja teisest küljest pöörduda nende poole selleks, et saada neilt raha äh, avalikeks investeeringuid. liikmesriik ei saa ühel hetkel ise otsustada vastu võtta kõiki neid, kes äh, piirile ilmuvad ja samas pöörduda partnerite poole, kes on teinud abi saamiseks, kes on teinud teise otsused. liikmesriigid ei saa Äh, iseseisvalt äh, probleeme lahendada, äh, päritoluriikide probleeme, kus on rahu, kus on sõda või olukorda Türgis või Liibüas. mis puudutab praegust olukorda, lugupeetud ülemkogu president, kuidas võib teeselda, et et on suveräänsus ja samas liikmesriigid peavad ja avalikult välja öelda, et liikmesriigid ei rakenda neid otsuseid me oleme jagunenud, siis me eh, ei suuda toime tulla ei välis- ega sisesurvega, meil on vaja tõhusalt tegutseda üheskoos, eh, lähtuda mõistusest ja me peame pöörduma selle juurde, mis on eh, meie esimene ülesanne ja selleks on vastutus, aitäh. aitäh, härra Lamassuur. kallid kolleegid, nüüd saab proua Fajon sõna kaheks minutiks suur aitäh, lugupeetud president. me eh, oleme ühest kriisist teise jõudnud ja pärast ülemkogu detsembris ei saa ma tõesti olla optimistlik, eriti kui jutt käib sisserändajatest ja pagulastest. meil on väga palju probleeme nende taga, tagasisaatmisega, nende majutamisega, koostööga Türgiga. mina Äh, äh, olen valitsustelt äh, nõudnud, et inimesed probleemidega tegeleksid, aga kogu aeg tekib uusi probleeme juurde ja inimesed muutuvad järjest sallimatumaks. inimesed on mures sellepärast, et Euroopa solidaarsus on kadunud. me oleme mures sellepärast, Äh, mis kevadel juhtuma hakkab, kui paljud pagulased jällegi Euroopasse hakkavad tulema. Äh, kolm päeva tagasi, kallid kolleegid, Euroopa Liit, äh, vabandust, kolm aastat tagasi sai Euroopa Liit Nobeli rahupreemia, see peaks olema meile motivatsiooniks see peaks meid ühendama ja panema ühiselt midagi tegema on fakt, et ükski riik üksinda ei suuda nende väljakutsetega toime tulla ning seetõttu peame me kõik tegema, me peame olema küll ka äh, realistlikud, me ei tohi olla ego, egoistlikud ja ei tohi olla natsionalistlikud ja radikaalsed äh, jah, võib-olla me peaksime vähem rääkima ja rohkem tegema me oleme väga raske olukorraga silmitsi ja on häbeväärne, häbiväärne, et ka siin selles institutsioonis me oleme nädalaid ja nädalaid kõnelenud ühtedest ja samadest asjadest ja mitte midagi ei juhtu. see äh, on tegelikult poliitiline enesetapp, kui me mitte midagi ei tee, siis ei ole enam ka Euroopa Liitu vaja. aitäh ja äh, proua Fontinga, aitäh ülemkogu peab ähm, selgusele jõudma, milline on seos terrorismi ohu ning äh, pagulaste sissevoolu vahel. me oleme olnud tunnistajateks mõningatele šokeerivatele näidetele sellise seose olemasolust Ühendkuningriik tunneb huvi liikmesriikide ja institutsioonide vaheliste suhete vastu. kõneleja katkestatakse ja proua Gonzales Penjas nüüd. suur tänu. see nädal lõpeb Euroopa eh, poolaastamis algas finantshoobiga Kreekale. Kreeka eh, rahvas äh, Äh, rahva soovile oma suveräänsust tagasi tulla, ehm, äh, kuid sellele vastas Euroopa äh, alandava rünnakuga. me peame lõpetama sotsiaalsete, sotsiaalsete rünnakute Euroopa, me peame kärbet Euroopale lõpu tegema, me peame kaitsma sotsiaalseid õigusi ja inimõigusi, meil on vaja, meil on aina ebavõrdsem Euroopa, sellest ei räägi, kahe e, e, kiirusega arenev Euroopa, mis lõunariigid teise kategooria riikideks teeb, kus ei ole mingeid sotsiaalseid õiguseid. milline moraalne õigus võib olla Junk-, võib olla sellisel komisjoni presidendil, kes eelistas, e, kes andis eeliskohtlemisse suurettevõtetele, kuidas ta võib dikteerida hispaanlale, millist valitsust moodustada, kuidas me saame äh, üldse rääkida mingist Euroopast, mis ei anna süüli ja soovib ainult tugevdada oma piire. proua Ferrara. aitäh, proua Ferrara. aitäh. Äh, lõhed ja ebakindluse puudus äh, üha suurenevad Euroopa Liidus. me seisame silmitsi väga paljude väljakutsega. president Juncker kõneles täna paljudest kriisidest väga lihtne on Brüsselit kritiseerida, aga paljud valitsused ja paljud kodanikud peaksid ise ka peeglisse vaatama ja saama aru, et ka nad ise on valesti käitunud. Äh, Itaalia ajakirjandus on valmis kritiseerima seda, mida härra Renzi on teinud. Äh, Renzi ei ole olnud Brüsseli jaoks äh, õige vestluspartner ja meie Viie Tähe liikumises oleme ammu öelnud, et praegune Itaalia valitsus ei ole usaldusväärne, see ei ole ametisse pandud äh, kodanike poolt ja seetõttu ei saa ta esindada kodanikke ei riigi tasandil ega ka Euroopa tasandil ja me oleme hämmastunud, et Euroopa Komisjonil on läinud nii palju aega, et olukorrast Itaaliast aru saada äh, äh, härra Juncker ja härra Renzi peaksid tundma muret selle pärast, et puudub dialoog, et Eh, puudub kontakt kodanikega, kellel on kõrini poliitikast, poliitikutest, kes teevad rohkem kurja kui head. Eh, ühiskonnas on väga palju lõhesid ja Äh, väga palju äh, üksteisest valesti arusaamist, mittemõimist, mittemõistmist, igasugused arutelud institutsioonides toimuvad suletud uste taga, näiteks ülemkogus, me ei tea, mida seal arutatakse, me ei tea, millised on erinevate liikmesriikide seisukoha, äh, kõik need asjad on väga kahjulikud demokraatiale, otsedemokraatiale ja just seda oleks meil siin vaja kodanik ei saa, kodanikud ei saa aru, mis toimub, milline see olukord tegelikult on ning nad ei saa aru, Äh, millised on need äh, huvid, mis siin kaalul on ja mida iga hinna eest kaitstakse, nii et, et palun, president Tusk ja president Juncker, selgitage meile, kuidas asjad tegelikult on, me tahaksime tõde teada. aitäh, proua Pitsoto, üheks minutiks aitäh, president, kallid kolleegid, ma olen äärmiselt suures segaduses ja ma olen ka väga mures. mõned äh, nädalad tagasi öeldi meile, et sisseränne on Euroopa mandri jaoks tohutu suur võimalus ja nüüd äh, hakatakse rääkima, et võib-olla on tegu hoopis probleemiga ning äh, võib-olla surub sisseränne meid põlvili mõned kuud tagasi jõudsid Euroopasse miljonid inimesed ning äh, te olete oma hullumeelsete otsustega Euroopas tekitanud äh, kaos. Euroopa linnadesse on tunginud tuhanded ebaseaduslikud sisserändajad, kes lihtsalt meie eh, suhtumist ära kasutavad, nad röövivad, ründavad inimesi, vaadake, mis juhtus Kölnis. see on tõend selle kohta, et Euroopa Liit ei ole suutnud rännet kontrollida, probleem läheb järjest hullemaks ja mida te teete, kas te sulgete piirid, kas te tahate kodanikke aidata, kas te kasutate neid vahendeid, mis Euroopa Liidul on, et kodanikke aidata ja mitte selle pagulaste toetamiseks, kas te üleüldse teete midagi Euroopa kodanike heaks? heaks, kas te tahate teha lõpu nende sisserändajate tulekule? Äh, me kuuleme ainult sõnamulinat ja mille, sellest ei ole meile mingit kasu. aitäh ja härra Sinoniidos, üks minut, palun. lugupeetud president, äh, meil on vaja suuri projekte, tulla toime terrorismi ja rändeprobleemiga äh, võib-olla on vaja vahe, vahetada komisjoni liikmeid, vaja vahendada volinikke, sest muidu olukord jätkub, me oleme andnud miljoneid Türgile, kes tegelikult toetab islamiriiki. tuleb äh, selline tagasiminek lõpetada või näiteks, kuidas on lugu pagulaste ümberpaigutamisega? me tahame äh, nüüd luua ühise piirivalve, me Äh, kui palju me peame veel teie lolluse tõttu kannatama? Äh, millistele lepingutele tuginedes te kavatsete tegutseda? Äh, kas te olete arvestanud näiteks suveräänsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega? piirid on liikmesriikide pädevuses. Itaalias tahetakse nüüd luua Euroopa merejõud Äh, ja sama asja üritate ka Egeuse merel teha. ja nüüd saab sõna härra Gonzales Pons pooleteiseks minutiks. president, äh, algab Euroopa Liidu jaoks väga raske aasta ning teame seda algusest peale. vanad probleemid on endiselt äh, olemas, nagu seda ütles ka härra Guerrero, samas on tekkinud uued probleemid, nagu näiteks rünnakud naiste vastu Kölnis, samas ka, samas ka rassismi ja ksenofoobia kasv. samas on ka uued probleemid, nagu näiteks menetlus, mille komisjon on Poola vastu käivitanud äh, seoses äh, õigusriigi ohtu seadmisega. härra äh, Tusk võiks anda nõukogu ähm, seisukoha selle kohta tema esimeses sõnavõtus, me seda ei kuulnud, nagu seda ka mitte komisjoni sõnavõtus ei kuulnud. ma ei ole just ennustaja, aga arvan, et ka järgmisel aastal räägime me endiselt immigratsioonist, sest Süüria sõda pole lõppenud, sest pärast talve algab, algavad uued immigratsioonilainete eh, Euroopasse saabumised. ma ei ole ennustaja, aga ilmselt räägime edasi ka terrorismist, eh, sest see on endiselt suur oht ning me ei jaga endiselt informatsiooni, luureandmeid ja on tund-, on juba aasta algusest peale toimunud terrorirünnakud, üheksa terroriohvrit sakslaste seas hukkus islamis, me tean, et me räägime ka edasi majandusprobleemidest, räägime Rahandus- ja Majandusliidust, räägime ka Hiinast, ma pole ennustaja, aga arvan, et räägime ka Suurbritanniast, sest Euroopa kaotab ilma Suurbritanniata, Suurbritannia ilma Euroopata kaotab samuti peaksime oma Briti sõpradele ütlema no, eh, seda, mida nema, eh, nemad ütlesid šotlastele, better together. aitäh, teil on sinise kaardi küsimus, küsimuse esitab härra Rüübik. Eh, härra Rüübik soovib teile sinise kaardi küsimuse esitada, kas te soovite sellele vaadata? Äh, aitäh. aitäh Äh, äh, jah, väga oluline on välja selgitada, milline on see strateegia pagulaste kriisi küsimuses näiteks Hispaania ja Kreeka puhul. me ei peaks äh, siin hakkama kedagi eristama, me vaatame, kuidas saab Euroopa õigust kõige paremini kehtestada, äkki räägiksite sellest täpsemalt? on väga oluline, et komisjon teeks Äh, pagulaste küsimuses oma tööd, see on väga oluline, on oluline, et ta võtaks tõsiselt eurooplaste vajadus, loodan, et nad seda teevad eriti, aga on tähtis, et liikmesriigid teeks seda, mida Euroopa Liit otsustab, praeguseni nad seda ei tee no,. ja nüüd saab sõna proua Rodriguez üheks minutiks. Yes, uh, härra president, tõepoolest, meil on siin kattuvad kriisid, aga ma usun, et me peaksime selgelt, selgeks tegema, millised on kesksed probleemid, mis tuleb lahendada selleks, et Euroopa Liitu säilitada, et Eurooplaste Liitu säilitada. ja ma arvan, et need kaks keskset probleemi on pagulaste kriisi haldamine ja teiseks tööpuuduse vähendamine Euroopas. ma arvan, et me peame lahendama need kaks probleemi koos seepärast teeksin ettepaneku, et kolm suurt algatust, finantse-, finantseerimisalgatust tuleks käivitada, millega loodaks palju uusi töökohti, eriti noortele. Nendel oleks kolm peamist eesmärki. kõigepealt ehitada üles õige toimiv Euroopa piir, teiseks kohandada meie ühiskondi äh, lõimimaks neisse pagulasi ja kolmandaks teha koostööd äh, päritoluriikidega selleks, et hallata pagulaste voogusid. et äh, ehitada välja tegelik piir, see on suur ettevõtmine see puudutab äh, füüsilist infrastruktuuri, logistikat ja nii edasi. meie ühiskondade lõimimine on samuti suur algatus, see tähendab, et tuleb kaasata haridusvaldkond, planeerimine ja kolmandaks koostöös suudame tuua sellesse projekti mitmeid noori. kõnelejad kas katkestati? järgmisena saab sõna proua Elvil Guzman üheks minutiks. suur tänu teile. täna ütles täiskogul härra Juncker, eh, eh, on siin härra Task ja proua härra Avropoulos Te peaksite astuma tagasi, sest te ei ole suutnud pagulaste kriisi lahendada, samuti ka sellepärast, et Euroopa Komisjoni ettepanek sada kuuskümmend tuhat inimest vastu võtta äh, äh, see, see on muutunud hästi naeruväärsuseks ja see pilgu all miljonid inimesed äh, ela, tulevad üle Vahemere ja elavad ebainimlikes tingimustes põgenikelaagrites. Euroopa on ebasolidaarne ja julm nõukogu ettepanek äh, on kolm miljardit eurot Türgile, et see riik teeks meie räpase töö meie eest ära, et ta takistaks pagelulastel eurooplasse jõuda, et solidaarsus jääks sellise valitsuse kätte, kes pidevalt äh, rikub inimõigusi. kolm äh, korda läheb rohkem, rohkem Türgis mm, pagulastele diskrimineerimisele kui millelegi muule. põhjus ei ole ülipalju, et ta kõik tagasi astuks härra Lundgren. aitäh. aasta ebaõnnestumisi on Euroopa Liidul selja taga ja uus aasta täis võimalusi on meie ees, aga võimalusi ka ebaõnnestumiseks, seda kui me räägime Euroopa Liidu koostööst. oleme näinud, et on toimunud tohutu massi sisseränne, see on peaaegu piibli mõõtmetega ja selle tulemusena näeme uusi terroristlikke rünnakuid toimumas. Need on sellises mõõtkavas, mida me ei ole Euroopas varem kogenud ja näinud. Euroopa Liit on seatud küsimuse alla ja minu riigis küsivad inimesed, kas me peaksime maksma täis liikmemaksu. härra Juncker ja härra Tusk, teie palkade juures, ma ei tea, mis teie palk on, aga kaheksa tuhat eurot tagantjärele välja makstud äh, pärast äh, juulikuud, kuidas te suutate selle juures ette kujutada, et te esindate Euroopat? proua Atkinson üheks minutiks, palun. detsembrikuus vägistamised ja seksuaalne ahistamine oli päevakorras ja sakslaste palvel on see võetud päevakorrast maha ka sel nädalal. linnades üle kogu Euroopa pööravad äh, liberaalid äh, vastu sisserändajatele Saksamaal, äh, rünnatakse naisi, Rootsis äh, koolitüdrukuid, Austrias on rünnatud kool, koolides tüdrukuid. baierlased saadavad bussidega varjupaigataotlejad Merkeli juurde, kes on tulnud tagasi, see on ebaõiglane nende asüülitaotlejate suhtes. head kolleegid meil on üks koma kaks miljonit pak-, äh, varjupaigataotlejat, nad saavad äh, passid, siis nad toovad siia ka oma perekonnad, ehk siis kümme pot-, kümme miljonit inimest potentsiaalselt. Nad, nad võivad oma passidega kolida äh, Ühendkuningriiki, mina olen Tšehhi Vabariigist, kuidas me selle probleemi lahendame? me ehitame rohkem pagulaslaagreid Põhja-Aafrikasse, me toetame neid, et nad lõpuks naaseksid, sest siin on tsivilisatsioonide kokkupõrkega tegemist. kui see toimub, siis ei tea, kuhu me kõik jõuame. ja härra Kefalogiannis pooleteiseks minutiks, palun. aitäh. Need pagulaste vood jätkuvad samas tempos ja kaks sisserändajat tavaliselt ühe pagulase kohta see, mis puudutab Türgiga, Türgit on väga selge, neljakümne euro eest tuuakse pagulasi üle, inimesi tuuakse üle ka Marokost ja mujalt. teatakse, et Euroopa riikides ei ole vaja viisat selleks, et ühest riigist teise minna ning see seab kogu meie õigussüsteemi ohtu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, alguses äh, äh, on paljud inimesed juba Vahemerel uppunud, sealhulgas mehed, lapsed, naised. lahenduseks oleks sõjale lõpu tegemine Süürias Äh, see on üks äh, oluline sõjakoon, me ei saa lihtsalt juhuslikult neid inimesi üle Euroopa laiali jagada, me peame solidaarselt kaitsema Euroopa Liidu välispiire ja ka sisepiire Euroopa rahva hüvides. härra Fleckenstein kaheks minutiks, palun. lugupeetud president, kallid kolleegid jah, meil äh, siin äh, on äh, probleemid kodus tõsiseks muutunud ja me ei suuda nende probleemidega enam toime tulla ning meie näitame siis näpuga Brüsseli suunas ja mitte liikmesriikide juhtide suunas. me peaksime aga sellisest suhtumisest üle saama. Saksa minister on vahepeal äh, Äh, avalikult äh, oma erakonna ridadest pärit kantslerile vastu rääkinud äh, kolleeg Lehner, te ütlesite, et me peame piirid sulgema, et meil peaks olema selle jaoks plaan, aga me kõik teame juba, et piiride sulgemisega me mitte mingeid probleeme ei lahenda, vaid me lihtsalt tekendame täiendavaid probleeme. kui me aga tõesti Äh, tahame midagi ära teha, siis me peame äh, kodus rohkem tegema ja palju rohkem äh, kui see arutelu siin. härra Tusk ütles, et me oleme kõnelenud kõikidest olulistest kriisidest, et meil on olnud konstruktiivsed arutelud härra Cameroniga, et me peame ühistu, siseturgu tõhustama, et me peame energialiiduga tegelema, aga kas me ikka täpselt teame, mis meil siin eh, kõikjal toimub? ma arvan, et eh, me peame olema selle arutelu käigus tähelepanelikud eh, me ei taha lihtsalt nõukogul kuulda seda, et me peame ühe või teise asjaga tegema, meil on vaja ka tulemusi, võib-olla härra Tusk, me peaksime kõik ühiselt Äh, tegutsema ja, ja äh, midagi, äh, millestki kõnelema alles siis, kui meil on konkreetsed tulemused, aga lihtsalt tulla iga kahe kuu tagant kohale ja üksteisele kõnelda, et probleemid on jällegi olemas, selleks ei ole meil ülemkogu vaja Äh, äh, see oli äh, ja isiklikult tahaksin öelda ja tahaksin teid tänada selle raske töö eest, mida te teete. meil on vaja demokraatial põhinevat arutelu ja te olete täna selle kohta heaks eeskujuks olnud. ja teile on esitatud ka sinise kaardi küsimus, härra Fleckenstein, kas te olete sellele valmis vastama, küsib president näib, et te olete valmis vastama jah, härra Ušastovski, palun. suur aitäh, president. härra Fleckenstein, te seadsite kahtluse alla meie välispiiride tugevdamise. ma kardan, et kui me oma välispiiri ei kaitse, siis mida üldse me saame teha mida äh, te välja pakute? Äh, teil, äh, te kritiseerisite väga palju teisi, aga mida teie, mida sotsiaaldemokraadid peaksid selle probleemi lahendamiseks tegema? sotsiaaldemokraatide vastus on see vastus, mille on andnud ka meie parlament, me, me peame välispiire kaitsma ja kontrollima, ainult siis on meil ka äh, äh, öelda, et Schengen ei toimi. see on ülesanne äh, Äh, millega äh, tuleks lõpuks ometigi tegelema hakata, tuleks hakata konkreetselt tegelema ja kes kaasa mängida ei taha, äh, see peaks mõtlema, kas Schengen talle üleüldse sobib. sellepärast, et kui me piiridel mitte midagi ei tee, siis ei ole meil ka enam Schengenit ja ei ole meil ka seda arutelu enam vaja. proua Vilmot, üks minut, palun president mulle öeldi mul oli poolteist minutit kõneaega ma ausalt öeldes mul läheb süda saapa säärde kui ma mõtlen siin et me räägime sellest millise probleemi on tekitanud cameron ja mitte probleemidest mis on seotud euroopa liiduga kuid kokkulepe on oluline et kokkuleppeni jõutaks mitte et ma toetaks cameroni tema prioriteedid ei ole minu omad kus on ettepanekud mis puudutavad tööõiguse eh, seadust. me ei eh, saa tunda heameelt lihtsalt sellest, et kõige hullemad ettepanekud on nüüd läbirääkimiste laualt ära võetud. me ei saa rünnata Euroopa tööõigust ning eh, me peame lihtsalt selgeks tegema, millised, millised positiivsed küljed oleks Euroopa Liidu eh, poolt tavainimese jaoks, sest referendum tegelikult puudutab töötavat inimest, seda Ähm, ähm, abitöötajad, kelle jaoks äh, ei ole küsimus mitte niivõrd bürokraatias, vaid elus ja ähm, surmas. ettevõtjate jaoks, kelle äh, äh, ettevõtted sõltuvad kaubandusest Euroopast. kõigi selliste inimeste jaoks, töötajate inimeste jaoks ei ole mitte mingisuguseid põhjusi, miks neil oleks Euroopa Liidust väljaspool parem, sellega seoses on meil kokkulepet vaja ja seda võimalikult ruttu, sest alles siis, ainult siis saame me jah vastuse Briti referendumile, mis oleks, sest eh, ei vastus oleks halb brittidele ja halb Euroopale. see, teil oli tõesti õigus, teil oli poolteist minutit kõneaega. järgmisena saab sõna proua Toia üheks minutiks. semplice crisi dell'Europa ha in sé rischio che possa essere l'inizio di una disgregazione noi ne siamo ben consapevoli e per questo vogliamo fare di tutto come ha detto anche lei presidente juncker che farà di tutto per invertire la rotta per salvare. teadlikud meil on vaja seda eh, suunda eh, tagasi pöörata sellepärast olete ka teie siin täna eh, parlamendi ees meil on vaja selliseid lahendusi mis oleks kohaldatavad meil on vaja rohkem tegusid ja vähem sõnu meil on vaja et eh, toetataks majanduse arengut, me oleme progressistid, me oleme ambitsioonikad, me soovime taaskäivitada Euroopat ja mitte Euroopa küsimärgi alla sättimist. meil on vaja oma kohustusi täita, meil on, ma sooviksin öelda ka seda, et eh, pea, et eh, ma ei tea, kes teid informeerib Itaalia küsimustes sest te eh, eh, eh, eksite kõiges, mida te ütlete, kes teile ometi seda räägib? Teie ja teie sõbrad seavad kahtluse alla majandussüsteemi, sest teie toetate kärbet ja teie kõnele katkestatakse. suur tänu teile, proua Toie, järgmisena saab sõna proua Garcia Perez üheks minutiks suur tänu, proua president, härra Tusk ütles oma sõnavõtus, et Euroopa on tugevam, kui arvame. tahaksin öelda, et selles ongi probleem, sest äh, usaldusdefitsiit äh, äh, on väga suur, isegi need, kes me täna siin toetame Euroopa projekti, ka meile on tihtipeale väga raske selgitamatut selgitada praegu ei ole pagulased ajalehtede esikülgedel, see aga ei tähenda seda, et see häbiväärne reaalsus ei eksisteeriks. mida ootavad liikmesriikide valitsused, et ümber paigutada eh, need eh, tuhanded inimesed, kes eh, laagrites talumatud külma temperatuuri peavad taluma? kujutage ette, kui meie endi lapsed oleksid sellises olukorras. ma pöördun nõukogu poole, liikmesriikide valitsuste poole. ärge sundige meid häbenema, täitke oma kohustusi sest probleeme on palju ning lahendused on vajalikud ja nõuavad kiiret tegutsemist. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Jutova üheks minutiks. suur tänu, ma sooviksin tänada härra Junckerit komisjonipoolsete jõupingutuste eest, eh, leidmaks lahendusi pagulaskriisile. sooviksin aga teie tähelepanu pöörata ühele äh, kummalisele aspektile nõukogu kokkuvõtetes, rääkides äh, siis äh, tuleviku vormis, mis pole grammatiliselt eriti kummaline, see näitab lihtsalt seda, et nõukogu pole eriti palju midagi ära teinud. kas te teate, härra Tusk, et kõige karmimad hääled nõuavad meie piiride sulgemist? Eh, mõned ei ole selle poolt, et eh, piiride kaitsmiseks eh, uus amet loodakse ning see puudutaks, see ala puudutaks samuti ainult Schengeni ala, mitte kogu Euroopat, miks see nii on? ei räägita midagi ka koostööst Türgiga, aga selles osas on väga vähe saavutatud ning väga vähe on edusamme astutud äh, ka eh, Süüria kodanike ümberpaigutamiseks Euroopasse. suur tänu, kõnele katkestatakse. Eh, Euroopas võeti vastu uus eh, pankade tegutsemismeetod ehk siis bail-in kaks tuhat viisteist Euroopa Ülemnõukogu võttis vastu kaks pühalikku kohustust kõigepealt siis äh, luues äh, äh, võimaluse äh, mis puudutasid rahandus- ja pangandussektorit ja need kohustused tehti koostöös Euroopa ähm, Parlamendiga ja selle kirjutasid alla kõik institutsioonide juhid, kuid meenutagem härra Van Rompuy ajastut kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, see puudutas äh, resolutsiooni ettepanekut, kuid äh, nende kahe äh, kohustuse raames võib öelda, et usaldus Euroopa institutsioonide vastu aina muutub hapramaks ja praeguse hetkel ei ole näha, et seniseid kohustusi oleks hakatud rohkem täitma. suur tänu, meil on praegu kuus ähm, vaba, kõneleb vaba mikrofoni vooruks ja proua Spiraki saab esimesena sõna. lugupeetud president, härra Juncker, äh, kaks võtmesõna on olulised selleks, et toime tulla selle äärmiselt pakilise kriisiga ma räägin siin rändekriisist. kõigepealt on vaja liikmesriikide institutsioonide pühendumust ning meil on vaja ka kokkuleppeid kolmandate riikidega. mis puudutab seda esimest poolt, siis oleks aeg mõelda sellele, kuidas me saaksime luua sanktsioonide mehhanismi juhuks, kui liikmesriigid ei täida võetud kohustusi ma arvan, et äh, tasakaalu puudumine pagulaste küsimuses on üheks võtmeprobleemiks Euroopas. Äh, need riigid, mida majanduskriis kõige rohkem äh, tabas, peavad ka kõige suuremad koormad kandma pagulaskriisi puhul ja mis puudutab kolmandaid riike, siis on oluline, et Türgi teeks palju rohkem kui siiani kolmkümmend tuhat inimest on Kreekasse tulnud just nimelt Türgist viimasel ajal ning äh, ähm, neid äh, ebaseaduslikult sissetulijaid ei saadeta tagasi. järgmisena härra Saani. härra Saani? Tibor Saani? aitäh! Äh, suur aitäh, proua president! meie arvat-, kui me seda arutelu kuulame, siis tõstatub küsimus, et mida me siin Euroopa Parlamendis õigupoolest teeme ma arvan, et ei ole õige, et meie siin Euroopa Parlamendis äh, ke-, kellelegi etteheiteid teeme sooritatud, äh, tehtud vigade pärast, näiteks proua Merkelile. proua Merkel äh, nõudis, et me mõistaksime seda, et mõistaksime teda Äh, me peame tunnistama seda, et, et ma ei tea, kas Saksa kantsler on õigus miljon inimest Euroopasse kutsuda. ja siis ähm, veel mitmed riigid, kes tahavad äh, eriõigusi äh, ja me tahame ju ka Balkani riike aidata, see oleks ka üks teema, millega me peaksime tegelema. ning nõukogu ja komisjon peavad lõpuks ometigi midagi tegema, aitäh. aitäh aitäh. jah Ehm, meil on vaja selgeid seisukohti piirikontrolli küsimustes. on äh, tõsi, et äh, Euroopa Liit on äh, ajanud halba rändepoliitikat, ütleb proua Tomašis ja see on loonud probleeme, millega me peame silmitsi seisma mitte ainult eelseisvatel kuudel, vaid ka aastakümnetel. me peame olukorra kontrolli alla saama ja arvestama, et arvestades pagulaste sissevoolu Euroopasse, ei saa liikmesriigid ellu rakendada neid reegleid, reegleid, mis loo-, pandi paika täiesti teistsuguste olude jaoks. asüülipoliitika äh, kehtestati selleks, et me saaksime kaitsta neid inimrühmi, kes on oma kodumaal ohus, aga me ei saa kaitsta terveid rahvaid. kui me äh, rändajaid sellises koguses edaspidi ka vastu võtame, siis süvendame sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme kogu Euroopas ning äh, sellistes oludes ei ole võimalik paljusid reegleid järgida ning äh, seame niimoodi ohtu kogu Euroopa integratsiooni. Äh, härra Sebastiani ma ei näe, nii et, et härra Epideteios saab järgmisena sõna. probleem, äh, mis meil rändevallas on, on tõesti suur. Euroopa ei ole suutnud selle probleemiga hästi toime tulla Eh, me ei ole suutnud kaitsta oma piire nii nagu vaja, ainuke lahendus sellele probleemile oleks eh, ehitada müürid meie piirile. Eh, see oleks ka lõpp Schengenile. probleem on selles, et kes selle rände on põhjustanud, probleem tuleb lahendada praegu Türgis Äh, selle asemel, et luua neid äh, kiirregistreerimiskeskusi Euroopa pinnal, äh, me peaksime tegutsema hoopis Türgis, aga me ei tee mitte midagi, me ei tee mitte midagi selles riigis, millega me peaksime väga intensiivselt tegelema. me ei tohi laska Türgil ära kasutada neid sisserändajaid oma huvides me pea, me ei tohi lasta Türgil kasu lõigata nende õnnetute inimeste pealt. Äh, Kreeka äh, piirivalveüksused suudavad piiri kaitsta, aitäh. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, nõukogu president, komisjoni president ütleb proua Šoidrova. ma tervitan seda ühist piirikaitse algatust, millega tuldi välja detsembris kaks tuhat viisteist. aga ma olen pettunud, kuuldes, et eh, see eh, on edasi lükatud seitse kuud, juunini kaks tuhat kuusteist. me arutelu käigus kuulsime et suurem osa parlamendisaadikutest toetab seda algatust ning nõuab selle ellurakendamist kiiresti see on teie ülesanne, see on teie pädevuses ning teil on olemas äh, selle koja suure enamuse toetus. miks te äh, ei taha tegeleda sellega järgmisel ülemkogul? Äh, miks peaks korraldama veebruaris mingi erakorralise ülemkoru selleks, et piirikaitse küsimusi lahendada? aitäh, sellega me oleme lõpetanud äh, vaba mikrofoni vooru ja äh, härra Juncker, teil on nüüd sõna. Äh, lugupeetud president, kallid kolleegid. ma mõistan neid, kes on tüdinud sellest, et iga nädal, iga päev samu asju korratakse. jah Äh, nagu härra Tusk ütles, äh, liikmesriigid ei ole ellu rakendatud neid otsuseid, äh, mis on vastu võetud ja seetõttu me peame seda asja kordama seni, kuni liikmesriigid tegutsema hakkavad. ja neid liikmesriike, kes mitte midagi pole teinud, on üsna palju. niisiis. teiseks ma, mulle jäi mõnedest sõnavõttudest mulje, et leitakse, et komisjon pole piisavalt aktiivselt tegutsenud. mina olen järginud oma mandaati ja mina ei ole sellise tõdemusega nõus meil on paika pandud prioriteedid, millega me tegeleme ja me tegeleme just nimelt selliste asjadega, mis on suunatud majanduskasvu edendamisele ja töökohtade loomisele kahe tuhande neljateistkümnendal aastal käivitasime ka investeeringute kava, millega tahame investeeringuteks leida kolmsada viisteist miljardit eurot. meil on juba eh, nelikümmend miljardit raha olemas ja täiendavaid vahendeid tuleb veel leida meil on ka nelikümmend viis suurt infrastruktuuriprojekti, üksteist nendest Itaalias ja paljud neist puudutavad ka VKE-sid. võib-olla pole teil jäänud ka tähelepanuta see, et komisjon on pööranud suurt tähelepanu julgeoleku küsimustele, energeetika küsimustele, kõik äh, need meetmed on äärmiselt valu, vajalikud, oleme pööranud tähelepanu ka digitaalsele turule nii et, et äh, ma äh, leian, et komisjon on oma esimese äh, tegutsemisaasta jooksul minu arvates olnud vägagi aktiivne. kolmandaks, mainiti mõningaid probleeme ähm, selle aruselu käigus, mulle ei, ma arvan, et Äh, praegustes tingimustes jah, me ei ole suutnud lahendada pagulaste probleemi. aga see ei tähenda, et me peaksime julgust kaotama. meil on vaja, et need meetmed, mis on heaks kiidetud, ka ellu rakendatakse ning äh, ülejäänud äh, sõnavõttude kohta mul ei ole midagi erilist öelda. aitäh, härra Juncker ja nüüd saab sõna nõukogu president härra Tusk aitäh, härra president. teen lühidalt. kõigepealt. Teil on õigus. meil on täna rakendamisega probleeme. ja kui me räägime rändekriisist, siis äh, ma ei kõhklegi, et äh, täna on tegemist kriitilise ajahetkega, mis puudutab mitte ainult äh, meie otsuste rakendamist, vaid tegemist on võib-olla esimese hetkega, kui ma tunnen, et tegemist on kriitilise ajahetkega Euroopa poliitilise süsteemi seisukohast. kui me lähtume eeldustest, et me kõik liikmesriikidena oleme valmis tegutsema heast tahtest lähtudes ja oleme valmis äh, austama meie ühiseid otsuseid. ilma selleta, ilma taolise otsuseta äh, ei ole meie tööl mingit mõtet, teil on täiesti õigus. kõige kriitilisem hetk täna seisab selles, et äh, meil ei ole probleemi kompromisside saavutamisega ülemkogu tasandil. otse vastupidi, liiga lihtne on kokkulepet saavutada, sest äh, päev hiljem peaaegu mitte keegi ei ole valmis kinni pidama meie ühistest otsustest. ja ma arvan, et tegemist on kri-, kriitilise ajahetkega mitte ainult äh, rändekriisist tulenevalt, vaid äh, Euroopa jaoks äh, poliitiliselt. täna on väga keeruline liikmesriike distsiplineerida ei minul ega komisjonil ei ole tanke. ma vabandan selle nalja pärast, aga nii, nii need asjad on. kui taoline reegel või põhimõte, et me austame üksteise otsuseid, kui seda ei rakendata ellu esimese sammuna, siis oleme tõeliselt suure probleemi ees ükskõik mille rakendamisega võib-olla tulenevalt nendest väl-, väljakutsetest äh, on see pretsedenditu ja tõesti suur probleem. aga see on äh, valus tõde Euroopa organisatsioonina, aga ka liikmesriigid ei ole olnud valmis toime tulemaks äh, selle uue olukorraga, mis, mis on palju suurem kui varem ja kogu selle rändeprobleemistikuga. kas see vastab tõele? ma ei ole nõus äh, sellega, et kui te ütlete, äh, kui te räägite välispiiridest, arutelu välispiiride teemal, see mõte, et tuleb tugevdada välispiire, see on üsna värske idee mina mäletan väga hästi, et arutelude alguses, kui me rääkisime rändekriisist, räägiti millestki muust. aktuaalsed olid muud teemad, mitte välispiiride teema. ma olen väga rahul sellega, mida on teinud komisjon välispiiride tugevdamise seisukohast ja selle uue, üsna uue mõtte osas äh, ühise välispiiri valve osas. osa nendest, sellest mõttest, mõned elemendid on osa liikmesriikide jaoks endiselt vastuolulised. osade liikmesriikide jaoks on keeruline selgitada ja veenda äh, neid äh, taolise institutsiooni vajalikkuses täna on meil vaja lahendada teatud probleemid nii ruttu kui võimalik. mina kavatsen pühendada veebruarikuu ülemkogu koosoleku Ühendkuningriigi teemale. ja ma loodan, et see on viimane ülemkogu koosolek, mis käsitleb seda teemat, aga loomulikult veebruarikuu kohtumine käsitleb ka pagulaste kriisi äh, rakendamise küsimust ja meie tegevuskava koostöös Türgiga ja loomulikult järgmine ülemkogu kohtumine märtsis äh, käsitleb samuti muude teemade hulgas äh, rändeteemasid ja küsiti minu käest ka Poola kohta. nagu ma ütlesin paar päeva tagasi Euroopa Parlamendis, kohtudes fraktsioonide esindajatega, Euroopa Liidul on õigus ja kohustus pidada keerulist dialoogi kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutustega, kus võib-olla rikutakse õigusriigi põhimõtteid eh, ja mm, õigusi, aga ärge eeldage, et eh, ma, mind rõõmustaks see, kui selline menetlus käivitatakse Poola suhtes. ma, mul on vaja, et te mind mõistaksite, et tegemist on minu jaoks väga keerulise teemaga ja tean, et komisjon on heauskselt äh, siin tegutsenud, selles ei ole mul mingit kahtlust, sest loomulikult võime arutada meetodite või meetmete üle, ja komisjon oleks võinud äh, teha teistsuguseid otsuseid, räägite, räägiti ka ajastusest ja menetluslikest nüanssidest aga selline otsus langetati, komisjon tegi just sellise otsuse ja ma olen täiesti veendunud, et see otsus on optimaalne ja ma toetan seda ilma igasuguste kõhklusteta. ei tasu otsida mingeid konflikte ähm, eri institutsioonide vahel, neid ei ole ja ma olen täiesti veendunud, et jätkame oma koostööd äh, ka Poola teemal ja see koostöö saab olema tihe, aitäh! aitäh! Äh, härra nõukogu president, katkestame istungi mõneks minutiks nüüd